ja nüüd ma olen saanud Sotsiaaldemokraatide Progressiivselt Liidult palve määrata Katalin Sorin Ivani andide ühenduse riikidega suhete arendamise delegatsiooni eesotsa asendamaks Prodasiana Octavia Sarvut kas keegi on selle vastu, kui ei ole, siis on härra Sorin Ivan kinnitatud sellesse ametisse. nüüd esimeste konverents võttis vastu lõpliku päevakorra neljateistkümnendal oktoobril vastavalt meie kodukorrale